Barrosole andnud ülesandeks tõstatada see teema ka järgmisel Euroopa Liidu inimõiguste dialoogi kohtumisel. aitäh! suur tänu, härra volinik Fõht, arutelu on sellega lõppenud meil on esitatud kuus ettepanekut kõik fraktsioonide poolt. hääletamine on pärast arutelu täna peale lõunat järgmine päevakorrapunkt on inimkorra, inimõiguste olukord Bahreinis ning kõigepealt saavad sõna autorid. esimesena kolleeg Schlüter. aitäh, president. peaaegu kaks aastat on möödunud sellest ajast, kui Bahreini valitsus ründas pisargaasiga rahumeelseid meeleavaldajaid Äh, demokraatlikele argumentidele asuti vastu vanglatega, äh, äh, ajakirjandusvabaduse ellurakendajad pandi vangi. sellised asjad peavad lõppema. on väga hea, et me oma resolutsioonis Äh, keelame ära äh, pisargaasi seireseadmete ja muude seadmete äh, eksportimise, mida Bahreini võimud on oma vastaste vastu kasutanud, on äärmiselt oluline, et ÜRO ja teised organisatsioonid toetavad selliseid rahumeelseid protsesse see on äh, oluline ka nende Euroopa kodanike jaoks, kes näiteks Bahreinis praegu vangistuses on, aitäh. aitäh, härra Süter ja järgmisena härra Tänok, üks minut president, ma tahaksin selgelt välja öelda, et vaatamata sellele, mis Bahreinis juhtus pärast seda, kui kaks aastat tagasi algasid valitsustevastased meeleavaldused, on lubamatu. politsei on kasutanud ebaproportsionaalset jõudu ning süütud meeleavaldajad on saanud surma. Need, kes selliste kuritegude eest vastutavad, peavad kohtu ette tulema. minu fraktsioon jagab teiste fraktsioonide muret selle pärast, eh, mida tehakse mõningate meeleavaldajatega, erapooletuse küsimused tõstatuvad ja samuti on väljendusvabadust tõsiselt ohus aga siiski me peame arvestama ka nende eksistentsiaalsete väljakutsetega, mis seisavad Bahreini konstitutsiaalse monarhia ees ja selle ohu ees, mida kujutab endast Iraan Äh, kui äh, läänemeelse valitsuse asemel tuleks võimule Iraani-meelsed, siis see oleks tõeline katastroof. ma kutsun üles küll vägisuva vägivalda lõpetama, ma kutsun äh, üles uurima toime pandud kuritegusid, aga ma olen täiesti kindel, et kogu, kõik siin parlamendis me toetame seda, et Bahreinis oleks ka demokraatia ja stabiilne valitsus, aitäh! aitäh, härra Tänok ja nüüd kolleeg Veržia aitäh, härra president. Bahrein on Araabia riikide, üks nendest äh, Araabia riikidest, kus Tune-, Tuneesias toimunu äh, äh, vallandas meeleavalduste laine, need meeleavaldused suruti maha vägi, vägivallaga. juba kaks aastat on need vägi, me, repressioonid kestnud ja inimõiguste rikkumised kasvavad tegemist ei ole lihtsalt etnilise või usulise konfliktiga ärgem unustagem, et selle kõige taga, nii nagu ka Tuneesia puhul, on tegemist just nimelt majanduslike ja sotsiaalsete nõudmistega. aga me ei ole katkestanud majandussuhteid Bahreiniga, me anname Bahreinile relvi, mida kasutatakse meeleavaldajate vastu, samuti eh, vahendeid, millega rahva hulki kontrolli all hoida millal Euroopa Liit ometigi hakkab enda võetud kohustusi ja inimõiguste klausleid austama, millal me lõpetame sellise ekspordi? härra äh, volinik, äh, millal me anname signaali, et Euroopa Liit on tõesti oma kohustuste kõrgusel? aitäh, äh, proua Veržea ja nüüd proua Andrik Jene. aitäh Äh, osa, mina käisin Bahreinis kuu aega tagasi Euroopa Parlamendi delegatsiooni liikmena. meie Euroopa Parlamendis leiame, et Pärsia lahe koostöönõukogu ja selle liikmesriigid on Euroopa Liidu strateegilised partnerid ning me sooviksime nii majanduslikku koostööd kui ka poliitilist dialoogi. sellele vaatamata ei saa ja ei kavatsegi meie eirata äh, inimõiguste rikkumist äh, Pärsia lahe riikides ja iseäranis Bahreinis. seitsmendal jaanuaril Bahreini kassatsiooni koos, äh, kohus toetas vanglakaristust kolmeteistkümnele aktivistile, keda äh, süüdistatakse monarhia kukutamise katsetes. kaheksa neist, sealhulgas härra Abdullah Al-Kawaja ja Ibrahim Sharif Äh, on meelsusvangid, me kohtusime nendega Bahreinis olles, külastasime neid vanglas, nad mõlemad on saanud eluaegse vanglakaristuse ning ainult kuninglik armuandmine võib nende saatust muuta. ma kutsun äh, Bahreini võime üles äh, vabastama kõik meelsusvangid, see on väga oluline samm tõelise riikliku dialoogi suunas, aitäh! aitäh, proua Andrik Jeene ja järgmisena saab sõna proua Ojuland kaheks minutiks suur tänu, president. osana Araabia kevadest eh, Bahreini protsess, protestid olid algselt suunatud sellele, et saavutada rohkem poliitilist vabadust ja võrdsust eh, šiitidest eh, elanikkonnale. aga nüüd on need laienenud ja soovivad monarhia lõpetamist. kahjuks valitsev võim ei ole võimaldanud mingisuguseid arutelusid ja selle asemel Äh, et suhelda demokraatia pooldajatega, on nad jõuliselt äh, maha surunud, kõik demonstratsioonid. Äh, valitsus on jätkuvalt rikkunud ja piiranud õigusi ja vabadusi, eriti rahumeelse protesti vabadust, sõnavabadust, digitaalvabadust selle resolutsiooni eesmärk ei ole sekkuda Bahreini sisepoliitikasse, vaid see keskendub vajadusele austada demokraatlikke põhimõtteid ja tagada fundamentaalõiguste ja kodanikuõiguste kinnipidamine. ilma eh, dialoogita šiitidest elanikkonnaga, kes on enamuses Bahreinis, eh, Bahreini valitsus liigub eemale demokraatiast. parlament kutsub Bahreini üles koheselt Venemaad äh, loobuma de facto piirangutest demonstratsioonidele, äh, vabastama ebaseaduslikult äh, vangid ja võimaldama rahvusvahelistel vaatlejatel riiki siseneda. suur tänu, proua Ojuland, härra Repo, üks minut, palun. härra president, inimõiguste olukord Bahreinis on kahjuks jäänud muutumatuks. me külastasime Bahreini ja ka selle vanglaid ja kohtusime poliitiliste vangidega. inimõiguste olukord on äärmiselt tõsine, samas peame mõistma äh, geopoliitilisi taustamänge. parlament oma resolutsiooni kaudu saadab välja hea tahte sõnumi, aga samas me nõuame, et viidaks läbi lubatud reformid. Bahrein peab äh, osalema tõelises dialoogis kodanikuühiskonnaga. Bahrein rahvas on tulnud tänavatele, nõuab, et äh, neid kuulatakse ära ja neil oleks äh, õigus demokraatlikumale ühiskonnale. Euroopa välisteenistus ja kõik liikmesriigid peavad tegema kõik endast oleneva selleks, et äh, oleks võimalik vabastada poliitilised vangid Bahreinis. suur tänu, kolleeg Repo. edasi fraktsioonide nimel kõigepealt proua Vaider, üks minut austatud kolleegid, detsembri lõpus osalesin ma inimõiguste allkomisjoni delegatsiooni liikmena Bah-, eh, visiidil Bahreinis, me kohtusime ka opositsiooni liikmetega ning me jagasime oma kogemusi ka ajakirjanduses, kuid allkomisjonis, inimõiguste allkomisjonis arutati seda küsimust, samuti seda, mis toimub Bahreinis. nüüd mind üllatab, et see teema on võetud kiireloomuliste küsimuste alla, seda võib muidugi mõista, sellepärast et eh, Bahreini kohtute otsused on ebaõiglased, nende tühistamine on oluline eh, ning eh, väga oluline on tagada inimeste õigused, kuid Bahreinis leiab aset ka positiivseid muudatusi, seal on võt-, võetud kuulda seda, mida sõltumatu uurimiskomisjon on soovitanud autoritaarse süst-, süsteemi äh, autoritaarset süsteemi leevendatakse samuti äh, politseinikud, kes on teinud kuri-, äh, rikku-, kes on sooritanud rikkumisi, võetakse vastutusele ning meil oli võimalik külastada ka poliitvange vanglates, ma loodan, et resolutsioon ei ole liiga üh-, ühekülgne, me soovime siiski Bahreini toetada. järgmisena saab sõna kolleeg Eh, Kurmai. aitäh, vaatamata positiivsetele arengutele aasta tuhandevahetusel on eh, inimõiguste olukord Bahreinis hakanud halvenema viimastel aastatel. ametivõimud kasutavad liigset vägivalda protestijate vastu ja inimõiguste aktivistide vastu. rahvusvahelised inimõiguste organisatsioonid ja ajakirjanikud ei ole lubatud eh, riiki praegune olukord ei teeni ka Bahreini valitsuse huve. rahvusvahelise konventsiooni, inimõiguste konventsiooni äh, ratifitseerimine oleks oluline samm edasi. rahvusvahelise monitooringumehhanismi loomine on oluline äh, selle rakendamiseks. Bahreini kodanikel peab olema õigus väljendada oma poliitilisi arvamusi rahumeelselt äh, protestide kaudu või sotsiaalvõrgustike kaudu. ma loodan, et kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal kujuneb demokraatlikum äh, atmosfäär. aitäh! aitäh kolleeg Kormale ja tõlgid tõepoolest teevad, mis võimalik, kuid ma tõesti paluksin, kui te oma tekste ette loete, siis tehke seda rahulikus tempos ja hingake ise ka vahepeal. järgmisena saab sõna kolleeg Robartšik üheks minutiks. inimõiguste rikkumised on kuritegu, mida ei saa sallida, seda ei saa lubada endale mitte ükski maailma riik. on täiesti lubamatu, et me suhtume äh, soosivalt selliste riikide ja valitsuste tegevusse. Bahrein on üks riik, kus inimõigusi pidevalt rikutakse, repressioonid on suunatud kristlaste vastu, mõrvad ja diskrimineerimine on täiesti tavalised ning üsna tihti äh, valitsus toetab ja soosib sellist käitumist. Euroopa Parlament on äh, taolise käitumise korduvalt hukka mõistnud, aga sellest ei piisa. ei piisa, et meie koda lihtsalt oma seisukohta avaldab, me peame astuma ka teisi samme, mis teeksid lõpu sellisele tegevusele. Euroopa Liidul on olemas vahendid, mida saab kasutada selleks, et kaitsta kristlasi ning meetmete mittekasutamine näitab seda, et me oleme nõrgad ja suhtume sallivalt äh, sellistesse rikkumistesse, mida kristlaste vastu toime pannakse. aitäh. ja järgmisena saab sõna härra Murphy aitäh, president, peaaegu kaks aastat on Bahreini rahvas äh, Äh, seisnud silmitsi tohutute repressioonidega ja rünnakutega režiimilt, mis on otsustanud äh, mitte mingisuguseid demokraatlikke või inimõigusi lubada. Bahreini Inimõiguste Keskuse arvates on toime pandud äh, ligemale sada kohtuvälist mõrva ning ligemale kaheksasada inimest, sealhulgas alaealised, on sattunud vanglasse meeleavaldustele osalemise eest. ametiühingu tegelased on olnud erilised sihtmärgid, on, samuti on väga palju dokumenteeritud piinlikkust, piinamiste, inimröövide, seksuaalse vägivalla juhtumeid me räägime siin pidevalt, et selles regioonis on vaja demokraatiat, aga samas äh, USA ning Suurbritannia varustavad Bahreini režiimi relvadega, sealhulgas näiteks pisargaasiga, mida kasutatakse valimatult ka äh, elamupiirkondades. selline, selline asi peab lõppema. Äh, me peame vaatama läbi oma koostöölepingu äh, Pärsia lahe nõukoguga, see tuleb tühistada, mina toetan Bahreini äh, ametiühingu tegelasi, kes on endiselt vanglas ja võitlevad, aitäh. aitäh, härra Murphy ja ja nüüd saavad, saab sõna siis fraktsiooni, oma, iseenda nimel härra Liisek. aitäh meie Euroopa Liidus äh, peame saatma välja väga selge sõnumi Bahreini võimudele. me peame ütlema, et põhiseadus, meil on vaja põhiseaduslikke muudatusi, mis parandavad inimõigusi ja naiste õigusi. me ei saa lubada ja toetada inimõiguste rikkumist, repressioone opositsiooni vastu. ning samuti ei saa lubada seda, et ettekäändena äh, kasutatakse võitlust terrorismiga. me peame väga selgelt hukka mõistma igasuguse taolise käitumise. samuti peaksime olema ettevaatlikud, et me ei käituks niimoodi, et suurem osa rahvast satub seeläbi halvemasse olukorda aitäh, härra Liisek. kas te soovite vaba mikrofoni voorus sõna saada või on teil sinise kaardi küsimus? härra Liisek, teile tahetakse esitada küsimus, olete valmis vastama? palun, härra Stasni. Äh, minu, minu nimi on Soonik, mitte Liisek. jah, härra Soonik, vabandust ma tahtsin küsida et kas lugupeetud kolleeg teab, et olukord kõnealustes Araabia riikides on keerulisem, kui ta arvab. mina olen Bahreinis käinud, tegemist on ainsa riigiga selles maailma piirkonnas, mis lubab kirikuid ehitada kristlastel. ning, ja väga paljud inimesed käivad nendes kristlikes kirikutes, seda ei maksa ka unustada aitäh äh, selle täiendava märkuse eest. ma olen tõesti teadlik sellest ja ma arvan, et ma ütlesin ka väga selgesti, et me peame tegema vahet selle vahel, mis on hea, äh, millised nendest muutustest, mis on äh, läbi viidud, on kasulikud ja selgelt demokraatlikud aga samas me peaksime hukka mõistma neid samme, mis on vastuolus inimõiguste vallas võetud kohustustega. aitäh! nüüd härra Sarvamaa. aitäh, president meil võib-olla ei ole kõiki üksikasju nende inimõiguste rikkumiste kohta, mis Bahreinis aset on leidnud, peaksime me siiski väljendama sügavat muret selle üle, mis riigis toimub rahvusvaheline üldsus peaks pöörama tähelepanu äh, positiivsetele elementidele. on positiivne, et äh, kuningas Hamad ja tema valitsus toetavad äh, Bahreini sõltumatu uurimiskomisjoni tegevust. aga nüüd peab vaatama, et sellele toetusele järgnevad ka tõelised muutused. kõige olulisem on laste õiguste rikkumised Need on lihtsalt äh, jälgid ning äh, Bahreini valitsus peab hoolitsema selle eest, et sellised rikkumised lõpeksid äh, igasugused repressioonid, sõltumata sellest, kus need toimuvad, kui, kui võimas valitsus neid toime paneb, on jälestusväärsed. tänapäeva maailmas ei ole võimalik, et teised ei saa teada, mida, mida ühes või teises riigis tehakse Eh, varem või hiljem inimõiguste rikkumised peavad lõppema. aitäh, härra Sarvamaa ja nüüd jõuame vaba mikrofoni vooruni. väga palju sõnasoovijaid. niisiis ma pean eh, nende aega, sõna saamise võimalusi piirama ja alustame kolleeg Sülovskast. aitäh teil õnnestus minu nimi üsna hästi välja hääldada. rahvapartei ülesanne on pöörata tähelepanu kõigile põhiinimõiguste rikkumise juhtumitele. ikka ja jälle oleme me silmitsi inimõiguste rikkumisega Bahreinis, aga Bahreini valitsus jätkab vägivalla kasutamist oma kodanike vastu, kes nõuavad äh, reforme Äh, seda tõestas ka äh, Bahreini apellatsioonikohtu otsus, äh, mis, kes toetas siis eluaegset vanglakaristust mõne aasta taguse protsessi, protestiliikumise juhtidele. me peame hukka mõistma kõik seadusetuse ja karistamatuse juhtumid, kõik selle, mis on vastuolus inimväärikusega. ma kutsun üles, et me teguksime, tegutseksime ka edaspidi selle nimel, et Bahreini inimõiguste aktivistid vabastatakse, aitäh! suur tänu kolleeg Skrizlevskale, järgmisena kolleeg Makovei. suur tänu, president. ka mina tahaksin puudutada alaealiste vastast vägivalda. viimastel kuudel umbes kaheksakümmend alalist viieteist seitseteist aasta vanuses on kinni peetud kinnipidamisasutustes, mis on mõeldud täiskasvanutele. Muhamed Muhamed näiteks äh, kuueteistaastane nooruk äh, detsembri alguses äh, peeti kinni oma kodus, saadeti kinnipidamisasutusse ja ta ei saanud ühendust võtta ei oma perekonna ega advokaadiga. mõne päeva pärast saadeti ta erinevasse kinnipidamiskeskusse ja kahekümnendal detsembril vabastati. kunagi talle mingit süüdistust ei esitatud ega selgitatud, miks ta üldse kinni peeti. ma äh, kutsun üles Bahreini valitsust äh, lõpetama koheselt äh, selline tegevus alaealiste vastu. paljud alaealised osalevad koos täiskasvanutega ka protestides ja sellest õigusest peaksid ametivõimud kinni pidama. Äh, need, kes on süüdi, need väärivad karistamist ja ka see peab toimuma õiglaselt. suur tänu, proua Makovei, proua De Odenberg. suur aitäh. lugustatuna araabia kevadest ka Bahreini elanikud tulid tänavatele ja nõudsid reforme, demokraatiast kinnipidamist, vabaduste tagamist kahjuks aga need protestid äh, ei ole andnud tulemusi, Bahreini valitsus endiselt piinab ja hirmutab äh, oma kodanikke. Bahreini valitsus siiski on lubanud ametlikult demokraatlikud reformid läbi viia ja teha koostööd rahvusvaheliste inimõiguste organisatsioonidega. seepärast loodi sõltumatu uurimiskomisjon rünnakute uurimiseks ja Inimõiguste Nõukogu resolutsioon võeti vastu üksnes õiglusel ja võrdsusel põhinev dialoog kodanikega aitab kaasa tuua pikaajalisi lahendusi selle riigi jaoks, aitäh. suur tänu kolleeg Eringa Teodenbergile, nüüd saab sõna kolleeg Paskaku situaia drepturilor omului din bahrain. suur tänu president inimõiguste olukord bahreinis eh, on jätkuvalt murettekitav ülemkohtu otsus jätta kehtima eh, karistused eh, kolmeteistkümnenda inimõiguste kaitsja vastu näitab Bahreini õigussüsteemi suutmatust kaitsta inim- ja põhiõigusi. ma tunnen samavõrd muret selle pärast, et sageli ignoreeritakse Bahreinist laste õigusi. väga sageli peetakse lapsi kinni ja esitatakse neile süüdistus justkui täiskasvanutele. on olnud ka teateid mitmetest alaealiste piinamistest. ma arvan, et justiitssüsteemi ja õiguskaitseasutuste reform Bahreinis on vajalik, sest see oleks ainus viis, kuidas tagada põhi- ja inimõigustest kinnipidamine Bahreinis ka naiste olukord selles riigis vajab parandamist. palju tänu kolleeg Basescule, sellega on vaba mikrofoni voor lõppenud ning lõpetuseks annan sõna volinik De Guhtile. president, äh, parlamendiliikmed, lubage mul kõigepealt äh, tunnustada parlamendi rolli äh, selles, et tagada, et Bahreini olukord endiselt oleks Euroopa Liidu jaoks prioriteetne. see tõesti on meie jaoks tähtis ja ka asepresidendi jaoks. vägivalla vältimine kõik, iga poole pealt on meie üks eesmärke. mitmed kohtumised on toimunud Bahreini valitsusega, sealhulgas ka kuningaga, ja nad ise on samuti väljendanud sellekohast soovi inimõigustest kinnipidamine on endiselt oluline teema, kus riiklik ähm, lepitusprotsess vajab kindlamat alust. asepresident, kõrge esindaja oli väga pettunud kolmeteistkümne poliitilise aktivisti äh, süüdimõistmise kinnitamise pärast. Äh, me leiame, et äh, tuleks armu anda nendele inimõiguste ja poliitilistele aktivistidele, kes peeti kinni seoses kahe tuhande üheteistkümnenda aasta sündmustega. kroonprintsessi, äh, printsi äh, dialoogi pakkumine oli muidugi positiivne samm. me kutsume üles kõiki pooli kasutama praegust hetke, et luua alus jätkusuutlikeks reformideks. tahaksin kasutada võimalust ja kutsuksin üles Bahreini valitsust täielikult rakendama nõmanda nimetatud pensioonikomisjoni soovitusi ja samuti eh, neid kohustusi, mis võeti oktoobris. see on oluline selleks, et luua vastastikune usaldus, mis aitab eh, luua rahvuslikke dialoogi pikemas perspektiivis. samamoodi tahaksin kutsuda üles Bahreini valitsust lahendama Bahreini rahva sotsiaalmajanduslikke probleeme. me oleme valmis toetama Bahreini eh, selles lepitusprotsessis ja pakkuma omapoolseid ekspertteadmisi. tervitan ka Euroopa Parlamendi inimõiguste allkomisjoni panust eh, ja selle delegatsiooni liikmete külastusi Bahreini kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ja hindan väga selle tulemusel tehtud tasakaalustatud soovitusi. suur tänu volinike Kühtile, arutelu on käesolevaga lõppunud. meil on esitatud kuus resolutsiooni ja ettepanekut fraktsioonidelt ning hääletamine